okei okay,, friends uh,, first. hästi, kallid sõbrad. kohe alguses annan jällegi võimaluse tõlkidele pöörduda meie poole. nii et äh, ma annan nüüd hetke aega tõlkidele, et nad saaksid edastada oma teadaande ja tõlgid ütlevad, et käimas on töövaidluse kolmekümne seitsmes päev, seepärast et meile pandi ühepoolselt peale uued töötingimused. meil on kahju teile teada anda, et peame lõpetama täpselt kaheksateist kolmkümmend. okei okay,, friends Eh, we... Eh, hästi, kallid sõbrad, alustame hääletusega. kõigepealt äh, esimene punkt, töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääs sotsiaalkaitsele, suuliselt vastatava küsimuse vastuvõtmine. hääletus algas, tegemist on nimelise hääletusega. ja nüüd hääletus lõppes vastu võetud neljakümne seitsme häälega, vastu ei ole mitte keegi. We'll, uh, nüüd järgmine komisjon, see on suuliselt vastatav küsimus komisjonile. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? kui jah, siis on hääletus läbi, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, mitte keegi vastu, nii et aitäh teile. ja läheme nüüd edasi. tavaline hääletusnimekiri. alustame töö ja eraelu tasakaaluga. kõigepealt muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kolm, kes poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud. Jüri kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek M, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend viis, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kuus langeb ära. edasi kakssada kuuskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanek kakskümmend üks. lehekülje neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi leheküljel viis, muudatusettepanek. leheküljel kuus, kompromissettepanek kakskümmend kaks. kompromissettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek Hush, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek kakskümmend neli. kompromissettepanek kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud FEM kolmkümmend viis koos muudatusettepanekuga kolmsada nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada nelikümmend kaks, kolmsada nelikümmend kolm, kolmsada nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi. kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega kolm, neli, kaheksa, ei, langeb ära. kompromissettepanek kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kolm, kuus, üks koos Jüri kolmekümne kahega, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud alternatiivne kompromissettepanek kakskümmend kuus A, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kakskümmend kuus A kompromissettepanek, hääletus algas. ECR-il on üks hääl üle. nüüd on hästi. hääletus lõppes tagasi lükatud kahekümne kolme vastuhäälega. kompromissettepanek kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Amendment three eight four. kolm kaheksa neli, kes poolt vastu, erapooletu. kontrollime, kolm, kaheksa, neli, elektrooniline kontroll. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne kuue vastuhäälega. FEM kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt langeb ära. meile tundub, et langeb ära. siiski hääletame, kolm, kaheksa, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm, üheksa, kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmekümne neli langeb ära. edasi langevad ka ära. kolmsada üheksakümmend üks teine osa, selle üle peame hääletama. Does it fall? The second, oh, no, no, the second. Of, of this one, 393, 91. The second part, the second part, okay. second part. So if we the first vote. part is false, okay. and the second part is compatible, so it has to be Okay, adopted. we vote on the second part. Teine osa kolmesaja üheksakümne ühest, ütleb esimees. hääletus algas. ei siiski, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud langevad ära, siis kompromissettepanek N, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek nelisada neliteist. nelisada neliteist, hääletus algas, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime, nelisada neliteist, elektrooniline kontroll, hääletus algas. sotsiaaldemokraatidel on üks hääl üle. kas nüüd on hästi? tagasi lükatud kolmekümne vastuhäälega. kompromissettepanek kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kakskümmend neli. või kohe kompromissettepanek kakskümmend kaheksa, kes poolt vastu erapooletu, vastu võetud. nelisada kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek B, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Jüri kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek nelisada kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. see langeb ära nelisada viiskümmend seitse langeb ära. kompromissettepanek kakskümmend seitse võeti vastu. me võime seda hiljem arutada, aga see langeb ära. kompromissettepanek kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud amendment four. neli, üheksa, üks. kas leidsite, kes poolt? vastu, erapooletu. kontrollime, nelisada üheksakümmend üks. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kolmekümne seitsme vastuhäälega. nelisada üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli, üheksa, neli. kontrollime kõigepealt. neli, üheksa, kaks, kontrollime. neli, üheksa, kaks, kas te olete hääletanud? neli, üheksa, kaks hästi. tagasi lükatud kolmekümne üheksa häälega. neli üheksa neli. suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. neli üheksa neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne viie poolthäälega. neli, üheksa, viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss Jott, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kolm kahes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa langeb ära. So we go to compromise thirty four kompromissettepanek kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, viissada kakskümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne seitsme häälega. edasi viis, kaks, üheksa, kes poolt vastu, erapooletu. kont-, tagasi lükatud. kontrollime. viis, kaks, üheksa, elektrooniline kontroll algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne kaheksa häälega. viissada kolmkümmend hääletame viiesaja kolmekümne üle, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud FEM viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, neli, viis langeb ära. edasi viis, neli, kuus, suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, neli, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. viissada nelikümmend kaheksa. viissada nelikümmend kaheksa. hääletus lõppes vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega. noh, tulemus, kompromissettepanek kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek K, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kuuskümmend seitse, kes poolt vastu, erapooletu. kontrollime. viis, kuus, seitse, kontroll algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kolmekümne kahe vastuhäälega. viissada seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viissada seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada seitsekümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. viissada seitsekümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne üheksa vastuhäälega. viissada seitsekümmend viis. siiski viissada seitsekümmend kuus Amendment five seven. viissada seitsekümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis kontrollime, viissada seitsekümmend viis. hääletus lõppes. tagasi lükatud, üks vastuhääl rohkem. viissada seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime viis, seitse, kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne kolme häälega. viissada kaheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viissada kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek L, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime viissada kaheksakümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss, et kompromissettepanek kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuussada üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuussada kaks koos kuuesaja kolmega, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend üheksa kolmkümmend üheksa kompromissettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuussada üheksateist koos kuuesaja kahekümnega, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuussada kakskümmend üks, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuussada kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. kuussada kakskümmend kaks, kontroll algas. ja hääletus lõppes, vastu võetud ühe poolthäälega rohkem kuussada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuussada kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuussada kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuussada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kuu, seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, seitseteist, elektrooniline kontroll. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolmekümne vastuhäälega muudatusettepanek kuussada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kuussada kakskümmend kaheksa, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kolmekümne ühe vastuhäälega. ja jätkame Juri viiekümnega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, Juri viiskümmend, hääletus alanud. ja kohe lõppenud ka. tagasi lükatud kolmekümne viie vastuhäälega. kuussada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kuussada kakskümmend üheksa hääletus alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud ühe vastuhäälega. kuussada kolmkümmend koos FEM viis, viiekümne viiega, kes on poolt, vastu, erapooletud Äh, peame vist ka seda kontrollima, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kahekümne üheksa vastuhäälega. muudatusettepanek kuussada kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada kolmkümmend üks koos Jüri viiekümne ühega, kes on poolt, kes on vastu? kontrollime kuussada kolmkümmend üks koos Juri viiekümne ühega. hääletamine on alanud. ja nüüd on hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kolmekümne vastuhäälega. kuussada kolmkümmend kaks suuline muudatusettepanek SED fraktsioonilt kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, ma ütleksin, et see on vastu võetud, aga ma eeldan, et kõik soovivad kontrollida. nii et nüüd äh, häälet-, on hääletus alanud suulise muudatusettepaneku osas ja nüüd on lõppenud ja vastu võetud kolmekümne seitsme poolthäälega ja nüüd jätkame Juri viiekümne kahega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, e, erapooletud. ma ütleks, et see on vastu võetud. aga võime kontrollida. kuussada kolmkümmend kolm. ja hääletus on endiselt avatud, aga nüüd on lõppenud ja tagasi lükatud kolme eh, enama vastuhäälega. kompromiss nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuussada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada viiskümmend kaks ei ole vaja hääletada, kuussada viiskümmend ei ole ka vaja hääletada ja FEM viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuussada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuussada seitsekümmend koos kuuesaja kuuekümne esimese ja FEM kuuekümnega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame artikliga üheksateist, muudatusettepanek kuussada seitsekümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kus artikkel kakskümmend, lõige üks, alalõige kaks, muudatusettepanek kuussada seitsekümmend seitse, kuussada seitsekümmend seitse kõigepealt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kuussada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanekut kuussada seitsekümmend üheksa, hääletus alanud, hääletus lõppenud. mis nüüd siin juhtus? tagasi lükatud ja jätkame kompromissiga seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame Jüri kahega. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus alanud, hääletus lõppenud ja tagasi lükatud kahe häälega. muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vast tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, seda ei ole vaja hääletada, kompromiss kaks selle asemel, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis koos muudatusettepanekuga kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jätkame kompromiss kolmega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga nelikümmend kolm, kes ei, muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend neli, hääletus alanud hääletamine lõppenud, vastu võetud kolmekümne ühe poolthäälega. nelikümmend neli, nelikümmend viis ei ole vaja hääletada, jätkame neljakümne kuuega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm koos viiekümne neljaga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Fem viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame kompromissiga viis. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ka muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu? peame kontrollima kaheksakümne kolmandat, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kahekümne kuue poolt, vastuhäälega. Jüri üksteist, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM üheksa koos muudatusettepanekuga neli, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu er-, ja kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend üks. hääletamine alanud. hääletamine lõppenud ja vastu võetud neljakümne kolme häälega. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu ja kontrollime mm, muudatusettepanekut üheksakümmend kolm hääletus alanud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm, hääletamine on nüüd lõppenud ja vastu võetud kolmekümne kahe poolthäälega. kas oli mingi probleem siin? muudatusettepanek üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Jüri neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri seitseteist kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime juuri seitseteist poolt, vabandust, hääletus alanud, hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Juri kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga sada kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. FEM üheksa, üksteist, kes on poolt, vastu. kontrollime FEM üheksateist, hääletus alanud. hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud sada kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jätkame kompromissiga kaksteist. kompromiss kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja jätkame muudatusettepanekuga kakssada mida ei ole vaja hääletada. nii et jätkame kompromissiga kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja jätkame muudatusettepanekuga sada üheksakümmend seitse. seda ei ole vaja hääletada. jätkame kompromissiga viisteist. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatusettepanek kakssada koos muudatusettepanekuga sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanekut äh, kakssada koos muudatusettepanekuga sada seitsekümmend seitse hääletus alanud. hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud ühe vastuhäälega rohkem. kompromiss viisteist, kes on poolt, vabandust, kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, jätkame muudatusettepanekuga kakssada neliteist, mida ei pea hääletama jätkame kompromissiga seitseteist. kompromiss seitseteist, kas te leidsite selle, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, ka jätkame muudatusettepaneku kakssada kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanekut kakssada kuusteist hääletamine alanud. ja nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud kahe enama poolthäälega. kompromiss C, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jätkame kompromissiga D, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja jätkame kompromissiga kaheksateist kes on poolt, ähm, kompromiss kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ja kontrollime kompromiss kaheksateist. hääletamine on lõppenud, vastu võetud neljakümne poolthäälega ja kaksteist oli vastu, kompromiss E kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss F, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga kuus, kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame FEM kahekümne kuuega, kes on, mida äh, ei ole vaja hääletada. ja muudatusettepanek kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt. ka seda ei ole vaja hääletada. hääletame siiski muudatusettepanekut kakssada nelikümmend kuus. jätkame muudatusettepanekuga kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga kuus, kakssada viiskümmend üheksa. mida ei ole vaja hääletada. jätkame siis selle teise osaga teine osa muudatusettepanekust kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu ja kontrollime muudatusettepaneku kakssada viiskümmend üheksa teist osa. hääletamine alanud, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kolmekümne kahe vastuhäälega ja jätkame muudatusettepanekuga kuus, kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud tundub mulle, aga kontrollime muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üks. kontrollime kakssada kuuskümmend üks. ja nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud ühehäälelise enamusega. ja nüüd lõpphääletus härra Martin ENF soovis teha vähemuse avalduse, vähemuse arvamuse, kas te võite selle esitada kirjalikult, aitäh. ja siis hääletame mm, raporti projekti muudetud kujul. hääletamine on alanud. ja nüüd on hääletamine kohe lõppenud vastu võetud, kolmkümmend neli poolthäält, neliteist vastuhäält, neli erapooletut. ja peame hääletama ka mandaadi andmist hääletamine on alanud mandaadi andmise osas ja meil, me peame selles osas saama häälte enamuse kokku, rohkem kui kakskümmend kaheksa häält peavad meil poolt kokku tulema. hääletamine on nüüd lõppenud ja vastu võetud kolmkümmend seitse poolthäält, mis tähendab, et algavad institutsioonide vahelised läbirääkimised And a special thank you to Mr Kaasa. suur tänu härra Kaasale, kes oli raportöör. aga ta on juba lahkunud. Yeah. Can you please sign the oral questions in order to table them? Is it here? Here. Yeah.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 palun äh, lahkuge siit ruumist vaikselt ja kiiresti, kui te siit lahkute, et me saaksime jätkata. We have the next item on the agenda and we'll start with that very, very soon. Äh, järgmine päevakorrapunkt on meil kohe, millega me kohe varsti alustame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 Mr Kaasa, I just want to say thank you. härra Kaasa, soovin teile öelda aitäh. Mr Kaasa. Mr Kaasa, I just wanted to say thank you for all. härra Kaasa, soovisin teid tänada tehtud töö eest. tegemist on olnud väga huvitava osaga meie tööst, nii et suur tänu ja nüüd annan sõna härra Leinarsile, eh, sest eh, oleme jõudnud päevakorrapunkti eh, number kümme juurde, Euroopa Tööjõuameti loomine ja kuna te olete raportöör, siis on teil nüüd sõna. aitäh, proua esimees, pärast erutavat hääletust lähme järgmise teema juurde ja Euroopa kodanikel on äh, vabadus äh, töötada, õppida ja äri teha kõikjal Euroopa Liidus, äh, seda peetakse kõige suurimaks saavutuseks Euroopa Liidus ja sa-, eurooplastel on aga samas väga südamelähedane sotsiaalkaitse e, ja, e, ja kaasatus ja seetõttu on vaja tagada mõlema eesmärgi saavutamine, tagada vaba liikuvus, aga e, see peab olema õiglane liikuvus, tuleb tagada see, et töötajate õigused oleksid tagatud, et ei oleks mingisugust ebaõiglast konkurentsi ja et ei oleks mingit sotsiaalpettust ega ei oleks, rünnataks mobiilsust, ma olen pärit Euroopa Liidu kõige ilusamast piirkonnast, viie, viis kilomeetrit on äh, Belgia-Saksa piirini või äh, Belgia-Hollandi piirini ja kodanikel on seetõttu väga head võimalused äh, liikuda üle, üle nende piiride ja selleks, et äh, tulevikus äh, saavutada meie eesmärke, peame suurendama tööalase mobiilsuse õiglust ja meil on vaja kahte eesmärki saavutada. esiteks on meil vaja rangeid, selgeid ja jõustatavaid reegleid Euroopa tasandil tööjõu mobiilsuse osas. väga palju on selles vallas juba ära tehtud, meil on olnud töötajate lähendamise direktiiv, jõustamisdirektiiv ja kõik need asjad, mis mis meil on, mida on väga vaja, aga reegleid ei ole väärt seda paberit, millele nad on trükitud, kui me neid korralikult ei jõusta ning see on teine asi, mida meil on vaja meil on vaja paremat äh, Euroopa vaba liikuvuse reeglite jõustamist ja kui eurooplased on nüüd muutunud järjest mobiilsemaks, et rohkem kui seitseteist miljonit eurooplast äh, elavad mõn- või töötavad mõned, äh, mõnes teises liikmesriigis kui nende päritolu liikmesriik, on vaja mm, parandada piiriülest jõustamist ja selleks ongi vaja Euroopa Tööjõuametit ja minu ettepanek näeb ette tugevat toetust sellise ameti loomiseks, see ähm, on asi, mis meil sellest äh, reeglite võrgustikust veel puudu on ja minu arvates peab äh, see amet äh, keskenduma ellurakendamisele ja niimoodi ongi võimalik olukorda tegelikult muuta ja lisandväärtus minu meele-, arvates seisnebki jõustamises, mul on küll kahtlusi selles osas, et kas on vaja teisi ülesandeid ähm, anda sellele ametile ja teabele juurdepääsu parandamine nii kodanike kui ettevõtete jaoks on võtmetähtsusega, tagamaks seda, et eh, VKE-d ja kodanikud oleksid eh, teavitatud oma õigustest ja kohustustest, mis puudutab eh, vaba liikumist, teenuste vaba liikumist, sotsiaalteenuste koordineerimist, aga tõhususe otstarbel äh, ei peaks äh, see teema olema Tööjõuameti pädevuses, vaid pigem mingil madalamal tasem, tasemel, sellega peaksid äh, tegelema liikmesriikide Tööjõuametid või äh, Maksuametid. nii et mulle meeldiks see, kui me looksime mingisuguse ühtse pöördumiskoha, aga ma ei arva, et sellega peaks tegelema Euroopa Tööjõuamet, Euroopa Tööjõuamet peaks tegelema oma peamise ülesandega, nimelt jõustamisega ja ma ütlesin ka, et meil on vaja adekvaatset adekvaatseid pädevusi sellele ametile ette näha, selleks et ta saaks oma tööd teha, ei ole mingit mõtet luua mingisugust äh, hambutut pabertiigrit, vaid meil on vaja korralikku ametit ja see tähendab seda, et liikmesriikide ametite osalemine ei peaks toimuma ainult vabatahtlikkuse alusel, vaid ainult väga erakordsetel juhtudel saab nõustuda sellega, et ei osaleta. ainult siis, kui me kõik teeme täielikult koostööd, saame me tõesti olukorda muuta, see tähendab seda, et me võiksime selle ameti äh, vahendamisvõimekust äh, äh, laiendada vaidluste lahendamisele, ma arvan, et koda-, kõik kolleegid on seda lugenud ja teavad seda väga hästi, ma ei hakka siin kõikidesse detailidesse lahku, laskuma, ma üritasin säilitada tasakaalu liikmesriikide pädevuse ja subsidiaarsuse vahel ja teisalt selle vahel, et me soovime, et amet tõesti toimiks Euroopa tasandil. ma loo-, üritasin seda tasakaalu saavutada, ma loodan, et me saame teha koostööd selleks, et see tasakaal jääks alles kogu selle mm, protsessi jooksul. volinik Tyson äh, pani paika väga ambitsioonika äh, mm, ajakava, et ta tahaks, et see amet hakkaks tööle juba kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. mulle meeldiks, äh, kui me tõesti jääks nii ambitsioonikaks. ma loodan, et kolleegid on, nõustuvad minuga, meil on väga palju tööd ees, meil on väga palju äh, koosolekuid olnud komisjoni äh, ametnikega, ekspertidega, ülikoolide esindajatega, mm, ekspertidega. ma väga loodan, et see koostöö jätkub ja et äh, amet äh, võimalikult kiiresti, võimalikult hästi tööle hakkab, aitäh! Thank you uh.... suur tänu ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide raportöör härra Pedinski. aitäh! proua esinaine. me jagame seda seisukohta, et meil on suur vajadus Euroopa Tööjõuameti järele ja seda järgmistel põhjustel. esiteks, olemasolev koordinaats-, koordinatsioon siseriiklike asutuste vahel peab olema tõhusam ja lisaks tuleb investeerida parimatesse tavadesse, nende jagamisse, et panustada ausasse ja õiglasesse tööjõu liikuvusse ja ühtlasse turgu, mis kujutaks enda siis lõppkokkuvõttes ehtsat tööjõuturgu lisaks me oleme olnud tunnistajateks sellistest tööjõu liikumistest Euroopa Liidus, kus on täheldatud ka diskrimineerimist, kuritarvitamist, sotsiaalpettusi. kõik see rikub Euroopa kodanike põhiõigusi. ja see eeldab seda, et selle probleemiga tuleb ka tõhusalt tegeleda me tervitame komisjoni ettepanekuid kolmeteistkümnendast märtsist, see on samm õiges suunas, loomaks struktuuri Euroopa Liidus, mis siis otseselt vastutab selle eest, et oleks tagatud suhtlus pädevate siseriiklike asutuste vahel, et see koostöö oleks tõhusam ning lisaks on sel juhul Euroopa õigus ühtsemalt kohaldatud lisaks aitab see panustada sellesse, et siseriiklike asutuste volitused on veelgi tugevamad ning äh, samuti aitab see toetada siseriiklike asutuste ühistegevust võitlemaks rikkumiste vastu ja tagamaks õiglane tööjõu liikumine ja tõhus tööturg. lisaks me leiame, et Euroopa Komisjoni ettepanekut tuleb veel täiendavalt edasi arendada me leiame, et selle asutuse eesmärgid peaks ja tegevus peaks toimima vastavalt kohasele struktuurile ja, ja alus, alussätetele. kui ma vaatan härra Lennartsi raporti projekti, siis äh, ma loomulikult soovin teda tänada tehtud töö eest ja leian, et see on hea lähtealus meie edasises töös, kujundamaks välja meie komisjoni arvamust Euroopa Tööjõuameti kohta. me leiame, et selle Tööjõuameti loomine on hea mõte, see peaks äh, saama äh, toimima ja kindlasti kaasab sellega lisaväärtus ja see aitab panustada paremasse tööjõu liikuvis, liikumisse ja tööjõuturgu. siin on siiski mõned küsimused veel, mida me soovime läbi arutada. esiteks, mis puudutab kohaldamise alla, seda ei tohiks piirata pelgalt lähetatud töötajatega. teiseks, mis puudutab reeglite kohaldamist, siis äh, me peame vaatama, et oleks ikkagi tagatud koordineeritus siseriiklike asutustega. vaidluste lahendamise sisseviimine siin on samuti samm õiges suunas, mis aitab panustada tõhusamasse, tõhusamasse koostöösse. ja ma arvan, et need erinevad arengud on mõnes mõttes seadnud ohku, ohtu selle tööjõuameti loomise ja see ei ole kindlasti mitte tervitatav. mis puudutab tööhõivekomisjoni seisukoha väljakujundamist seoses Tööjõuametiga, siis me leiame, et tuleks selgitada ja panna selgelt paika Tööjõuameti reguleerimisala meie oma arutelude käigus jõudsime väga erinevate terminiteni, mida kasutatakse sarnaste mõistete puhul ja see käib komisjoni erinevate dokumentide kohta. näiteks kas või kui me räägime töötajate vabast liikumisest, siis kas me peame silmas siin liikuvaid kodanikke või töötajaid, töövõtjaid ja kas äh, me kasutame siin erinevaid sünonüüme, võib-olla mitte õigesti. ja kas ikkagi, kui me räägime nendest ühtedest ühest riigist teise liikuvatest töötajatest, kas nad kõik käivad selle liikuva tööjõu alla? nii et siin on sellised identsed mõisted praegu kasutusel, aga oluline on, et me saaksime täpselt aru, mida silmas peetakse, seega see kõik tuleb selgelt määruses paika panna. kui me vaatame Tööjõuameti volituste täpset piiritlemist, siis see aitab ka paremini paika panna ülesanded ja eesmärgid peamiseks eesmärgiks on anda Tööametile sellised volitused, mis aitavad ellu rakendada liidu õigust ja tegeleda ebaausa tööjõu liikumise vastase võitlusega. me peame saavutama ka tasakaalu liikmesriikide asutuste volituste ja Tööjõuameti volituste vahel. Tööjõuamet peaks omalt poolt toetama kohalike asutuste tegevust, panustama tõhusamasse koostöösse, aga samas täitma ka oma ülesandeid, tegelema riski hindamisega, võtma ette näiteks äh, ühise inspekteerimisi, tegelema äh, vahendamisega. loomulikult peab tegevus tuginema analüüsile, mille institutsioonid on läbi viinud peame vaatama kõike seda, mis puudutab sotsiaalküsimusi, tööhõivet mis puudutab organisatoorset ülesehitust, siis siinkohal Tööjõuamet, äh, Tööameti puhul tuleb järgmisi aspekte arvesse võtta. esiteks, kui me juba kaasame olemasolevad asutused sellesse Tööjõuametisse, siis peaksime kaasama ainult neid, kes on huvitatud koostööst ja kes on huvitatud äh, erinevate rikkumiste vastasest võitlusest tööturul. ja raportöör on seda juba maininud peame vaatama, kas äh, sotsiaalkindlustusalase koordineerimise tegevus peaks mingil määral minema nüüd Tööjõuameti kätte. me peame vaatama, et me kuidagi ei hakka siiski pärssima Tööjõuameti volitusi ja tegevusraamistikku. me ei tohi hakata ka seda kuidagi osadeks lammutama. niisiis, me peame vaatama kõiki neid struktuure, võrgustikke, komisjone mis kõik on seotud Euroopa Liidu tööõiguse rakendamisega ja mis siis jäävad nii-öelda väljapoole selle Tööjõuameti pädevuspiirkonda. ilmselt üks Tööjõuameti tulevasi ülesandeid peaks olema pakkuda välja ettepanek, kuidas muuta kõike sujuvamaks. lisaks on tarvis ka platvormi tegelemaks nõndanimetatud musta tööga me ei saa lihtsalt leppida sellega, et kõrvaldatakse mingisugune platvorm, ilma et öeldaks, kuidas siis seda tööd tulevikus edasi tehakse. me saame aru, et platvormi sekretäriaat teeb koostööd juhatusega ja väga võimalik, et see platvorm peab jääma iseseisva struktuurina alles oma ülesannete täitmiseks, võitlemaks töötajatega seotud rikkumistega, musta tööga see kõik peaks tuginema selgele kolmepoolsele struktuurile. me teame, et sarnastel juhtudel on juba sellisest äh, põhimõttest lähtutud ja see on toiminud. ja sellisel juhul võib olla väga keeruline selle juhatusel üldse tegutseda. tavapärane praktika sarnastes ametites on selline, et kõik on ju toiminud sujuvalt, nii et miks me siin peaks kohe probleeme eeldama selleks, et aga selle ameti tegevus oleks sujuv, me võiksime ette näha mingisuguse nii-öelda täitevüksuse, täitevorgani, mis puudutab sidusrühmade gruppi, siis me leiame, et see peaks esindama laiemat pilti, sektorit, sotsiaalpartnereid kõiki neid, kes on samamoodi seotud ebaausate tegevustega tööturul, võib-olla peaksime kaasama rahvusvahelise transpordisektori esindajad, põllumajandussektori esindajad ja ka teiste sektorite esindajad. lisaks on ilmselge, et et omajagu tööd ja ettevalmistusi tuleb veel teha selles suunas. see kõik on meie jaoks äh, tulevikumuusika praegu, me teame, et aeg surub tagant, meil on juba tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks äh, olemas, me ei saa seda tähtaega ka pikendada. niisiis, ma arvan, et me kõik peaksime näitama üles nii palju aktiivsust ja praktilist meelt kui võimalik ja seda selleks, et vastata sellele vajadusele, mis meil praegu on Euroopa Liidus tööturul ja et vastata ka oma kodanike ootustele. Nemad hoiavad silma peal sellel teemal. ma tahan teid tänada teie kannatlikkuse eest, vabandan, et nii kaua kõnelesin. ma lihtsalt pidasin seda vajalikuks, kuna teema on selline oluline, aitäh! suur tänu, see oli tõesti väga mõttekas proua Trebesius, ECR fraktsioon. aitäh, esimees. aitäh raportöörile. see raportöö eelnõu Euroopa Tööjõuameti loomise kohta jättis hea mulje. minu fraktsioon kindlasti toetab seda, et mitu erinevat ametit pannakse ühe katuseameti alla kokku selleks, et hoida kokku ja menetlusi kiirendada. see kõlab alguses kõik väga hästi, aga me arvame, et teise sammuna juba olemasolevad ametid ja agentuurid tuleks laiali saata, sellepärast et muidu võib juhtuda see, et meil on topeltstruktuurid Euroopa Liidu tasandil. nii et sellega tuleks siiski arvestada siin on meil näiteks äh, uued IT-portaalid vaja üles äh, ehitada ja need võivad konkurentsi pakkuda juba olemasolevatele struktuuridele ja ma arvan, et need IT-portaalid VKE-dele peaksid olema sellised, mis on siis tõesti ka äh, väga kasutajasõbralikud. mitmed äh, liikmesriigid ei ole ka olnud kindlad, kas peetakse kinni lähimuspõhimõttest. me peame kohe kindlasti hoolitsema selle eest, et äh, need uued ametid on võimalik praegu olemasoleva eelarvega rahastada kui me tahame siin tõesti lisandväärtust luua, siis tuleb ka kulusid vähendada ja meie arvates see uus amet peaks olema tõhusam ja töötama paremini kui vanad. samal ajal aga ei tohi pädevusi äh, kuidagi muuta, seda ka mitte lepitusmenetluse kaudu. lepitusmenetlus ei saa olla kohustuslik, eriti kui tuleb hinnata seda, kuidas pädevused Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel on jagatud teen kindlasti muudatusettepanekuid ka kolmandate riikide kodanike kohta, äh, kellel on elamisluba siis mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. sellised inimesed ei tohi piiriüleste töötajate õigusi saada ja seega ei tohi neid panna samale pulgale Euroopa Liidu kodanikega teen selle kohta ka muudatusettepanekuid ja mul on veel üks märkus ka andmekaitse kohta. me teame, et avaliku sektori ametiasutuste puhul küberrünnakute oht on väga suur ja Tööjõuamet kohe kindlasti kogub väga palju Euroopa kodanike andmeid ja säilitab ka neid ja siin tuleb mõelda tõesti selle peale, kuidas neid andmeid kaitsta. ning viimane punkt, see puudutab äh, Äh, seda, et viie aasta pärast Tööjõuameti tööperioodi automaatselt pikendatakse. järgmisel aastal on meil töötajate lähetamise direktiivi sotsiaalsüsteemide äh, harmoniseerimise äh, määruse ja Brexiti pärast väga Äh, suured muutused ja sellepärast me peaksime vaatama, kas ka Tööjõuametile ette nähtud ülesanded on kooskõlas kõikide nende muudatustega, et seda tuleb ka hinnata teatud ajajärel, aga muidu ootan juba koostööd raportööriga ja kavatsen ka konstruktiivselt kaasa töötada. aitäh! suur tänu teile, palun proua Harkin tänan, esimees. kõik meie komisjonis ja parlamendis toetavad kõiki neid ettepanekuid, mis viivad siseturu parema toimimiseni. ja kui me nüüd vaatame seda, mida Euroopa Komisjon on välja pakkunud, milliseid väljakutseid ta on esile toonud, et meil on tarvis ka suuniseid üksikisikutele ja ettevõtjatele piiriülestes olukordades, ja et meil ei ole praegu piisavalt suutlikkust siseriiklikul tasandil, et seda koostööd erinevate poolte vahel piiriüleselt korraldada. on väga oluline, et me oleme liikuvuse termini juurest jõudnud ausa või õiglase liikuvuse juurde ja seda viimase paari aasta jooksul vaba liikumine on üks peamisi aluspõhimõtteid, aga selle vaba liikumise juures tuleb ju veel kaugemale edasi minna. selleks, et tagada vaba liikumist, on meil tarvis kehtestada reeglid. reeglid, et tagada selle tegevuse ausus ja õiglus, peame jagama teavet, toetust, tagama koostöö asutuste vahel ja ma olen raportööriga nõus, et see eeldab ka seda, et meil on olemas meetmed nende reeglite rakendamiseks nii et ma arvan, et me üritame vastata sellele küsimusele, et kas Euroopa Tööjõuamet on see kohane amet, mis suudab neid eesmärke ellu viia. kas Tööjõuamet saab omalt poolt panustada sellesse, kas Tööjõuametil on olemas vastavad volitused, pädevus, ressursid, suutlikkus? Need on need küsimused, millele me oma komisjonis hakkame vastuseid otsima nii nagu paljud mu kolleegid juba on küsinud, kas Tööjõuamet toob kaasa Euroopa lisaväärtust? ma tean, et on mõned liikmesriigid, ma tean, et ühesõnaga siin on juba mingi reaktsioon olnud sellele esialgsele Euroopa Komisjoni ettepanekule ja, ja ka neid esialgseid reaktsioone tuleb hinnata. ma tahan tänada raportööri poolt tehtud tööd, minu meelest raportööril on väga selge seisukoht raportöör ütleb, et Tööjõuameti peamine ülesanne on jõustamine, reeglite jõustamine lisaks raportöör ütleb meile, et liikmesriikide kaasamine ei peaks tuginema vabatahtlikkusele. niisiis, ma hea meelega arutan neid ettepanekuid nende kõigiga, aga ma arvan, et see saab olema keeruline, mis seal ikka, tegeleme sellega järgmiste kuude jooksul lõpetuseks tahan öelda, et mina ise olen seisukohal, et Tööjõuametil peab olema see lisaväärtus, tal peavad olema need volitused, pädevus, mis iganes termini me kasutame selle kõige tegemiseks tean, et äh, mingi info on meil juba olemas, ma kindlasti jälgin kõike hoolega ja vaatan, et äh, me ei hakka kuidagi veega alla laskma seda head tööd, mida teised ametid on juba ära teinud ja siinkohal näiteks äh, viitaksingi sellele deklareerimata töö või musta töö platvormile. ma arvan, et jah, see sujuvuse eesmärk on väga hea eesmärk, aga oluline on mitte kaotada seda head, mida me juba oleme saavutanud veel kord tänan raportööri tehtud töö eest ja ootan huviga kõiki meie kohtumisi tulevikus. Thank you, Riina Ronja-Kaari. suur tänu, tänu, palun, proua Kari. aitäh, aitäh raportöörile selle raporti eelnõu eest. kui ma nüüd aus olen, siis ei olnud väga lihtne siin äh, seisukohta võtta komisjoni ettepaneku suhtes, sest äh, tõesti väga tähtis on vaadata, kuidas on võimalik lisandväärtust luua selle tööjõuameti kaudu, aga teiselt poolt, millised on need probleemid, mida see amet peaks lahendama kui me räägime nüüd vabast liikumisest, töövõtjate vabast liikumisest, see ei ole ju, probleemiks ei ole ju see, et töövõtjad ei liigu, vaid see, et üritatakse töövõtjatele survet avaldada sotsiaalse dumpingu kaudu, et üritatakse nende palkasid äh, vähendada, töötingimusi halvendada. ja see on just see, millega peaks tegema uus Tööjõuamet. kui me vaatame komisjoni ettepanekut, siis siit tuleb välja, et siin on keskendutud just töövõtjatel liikumisele, et töövõtjad peaksid rohkem liikuma ja et see peab olema lihtsam, kuid meie leiame, et raskuskese peaks olema mujal, et siin tuleks pigem keskenduda ausale, õiglasele liikumisele, sotsiaalse dumpingu vastasele võitlusele. riiklikud tööametid peavad olema tõhusad ja kui mõnel turul on probleeme, siis tuleb sekkuda. väga tähtis on hoolitseda selle eest, et ei, palkasid ei vähendataks. just äh, sellepärast on meie ettepanek, et me ei keskendu mitte liikumisele, vaid sotsiaalse dumpingu vastasele võitlusele. me hoolitseme selle eest, et töötajatele makstakse korralikku palka ja töötingimused on head. samamoodi tuleb mõelda sotsiaalsete partnerite peale sotsiaalsed partnerid ei tohiks mitte ainult ettevõtete nõukogudes istuda, vaid sotsiaalsed partnerid, kes on liikmesriikides äh, aktiivsed, peaksid olema et, äh, vägagi aktiivselt kaasatud meie otsuste protsessi. peale selle tuleb hoolitseda ka selle eest, et meil oleks ka piisavalt äh, arvestatud riiklike süsteemidega, sest me teame, et tööturu järelevalve osas on meil erinevused erinevates liikmesriikides erinevad. me tõesti peame äh, hoolitsema selle eest, et tööjõuturuamet ei tegeleks selliste äh, ülesannetega, mida on võimalik äh, riiklikel ametitel paremini teha ja peale selle ei või ka töö, riiklikelt tööametitelt vahendeid ära võtta. kui inimesed pöörduvad Töö Järelevalve Ameti poole, siis äh, peame vältima seda, et neile ei öeldaks, et te pöörduge nüüd hoopis äh, Euroopa Liidu Tööjõuameti poole. tähtis on, et äh, just kohapeal tehtaks väga palju ära ja just sellepärast me küll oleme osaliselt kriitilised selle ettepaneku suhtes, aga me soovime pidada dialoogi selle üle, kuidas me saaksime seda ettepanekut parandada, kuidas me saaksime toota lisandväärtust ja et me sotsiaalpartnerite sotsiaalset rolli suurendada saaksime, aitäh! um,. There... suur tänu. kas keegi soovib ka Roheliste fraktsiooni nimel sõna võtta? paistab, et mitte. siis palun EFDD. kas on keegi siin EFDD nimel sõnasooviga? paistab, et mitte. kuidas ENF-iga on? paistab, et mitte suur tänu ja nüüd palun proua Šuiderova, te olete sõna soovinud, palun. aitäh, esimees. mina liitun nendega, kellel oli kõhklusi selle uue tööjõuameti suhtes. tegemist ei ole agentuuriga, vaid ametiga, ametiga organiga. nii et me peaksime mõtlema selle peale, mida me tahame. kas me soovime tugeva pädevusega organit või me soovime agentuuri, mis äh, võtaks siis enda kanda pigem koordineeriva rolli. ma saan aru, et meil on vaja pigem agentuuri, mis aitaks komisjoni äh, seaduste jõustamisel ja siis ka seaduste, seadustest kinnipidamise kontrollis. ma ei usu, et meil oleks vaja rohkem ametnikke, ma tõesti loodan, et selle ameti või organi töö on tõhus ja ma tõesti loodan ka, et me peame väga täpselt kinni lähimuspõhimõttest. ning ma loodan, et see uus tööjõuamet ja et selle asukoht on mõnes uues liikmesriigis, nii nagu see institutsioonide vahelises kokkuleppes kirja on pandud. ja peale selle tahaksin välja tuua ka selle, et me räägime ju tegelikult agentuurist, isegi kui see pole päriselt agentuur, nii et olge väga ettevaatlikud. selle uue ameti tegevusest, tegevuses on väga palju osi, mis vajab rahastamist ja ma tahaksin komisjonilt teada, kuidas seda tehakse, kas ettevõtted saavad infot tasuta või mitte. mina isiklikult ootan, et kui mõni ettevõte pöördub selle Tööjõuameti poole erinevate küsimustega või siis ka tööandjad pöörduvad töövõtjad pöörduvad selle ameti poole selleks, et teada saada, millised on nende õigused ja kohustused, siis nad peaksid sellelt ametilt saama infot tasuta. minu arvates on see väga tähtis ja peale selle tahaksin veel välja tuua selle, et me peame liikmesriikide pädevusi tugevdama. mis ma selle all mõtlen? igal liikmesriigil peab olema õigus osaleda selle uue ameti kõikides erinevates äh, organites. kõikides liikmesriikide, kõikidel liikmesriikidel peab olema õigus oma esindaja saata sellesse uude ametisse palun, härra Didier. Merci beaucoup. Euh, nous savons que. aitäh me teame, et äh, osa inimesi on umbusklikud, võttes arvesse seda kohutavat suurt masinavärki, mis on Euroopa Liit ja kui tegemist on uute struktuuride loomisega, siis tuleb alati küsida, et kuidas rahvas sellele reageerib. Äh, nad küsivad, et kas see on vajalik luua mingi selline uus struktuur, et kas Euroopa Liit äh, ei hakka asendama siin liikmesriike, milline on selle ameti pädevus, kas seda pädevust ei ole liiga palju, ma arvan, et need küsimused on legitiimsed ja et äh, me peame siin igasugust äh, vääritimõistmist ja kahemõttelisust vältima. aga ma arvan, et sotsiaalsel Euroopal on tõepoolest vaja oma äh, ametit selleks, et võidelda sotsiaal, pettuste vastu sotsiaalvaldkonnas eh, ja kõigi selle ebaõigluse vastu, mis eh, on seotud ka mobiilsusega. ja see ametiasutus minu arvates peaks tegelema töö, Euroopa töötajate õiguste kaitsmisega, et oleks tagatud suurem õiglus ja järelikult on vaja anda vastavad äh, pädevused sellele ametiasutusele. Äh, ma arvan, et Euroopa Parlament tõesti peaks äh, olema väga hästi esindatud, et seal näiteks haldusnõukogus peaks olema eksperdid ja vaja oleks ka piisavalt ambitsioonikat eelarvet tingimusel, et selle all ei kannataks teised sotsiaalpoliitikad ja tingimusel, et see amet ei muutuks ja me peame olema väga tähelepanelikud selleks osas, et see ei muutuks äh, äh, kasutuks. vaja on anda talle tõeline operatiivne roll, aga piirata äh, piiratud raamistikus ja tahaksin siin austust avaldada saadik Lennarsile, kes oma töös ja see on leidnud, leidmas õiget tasakaalu, mida ta, millest ta just ka rääkis, et tuleb äh, ühest küljest äh, äh, piirata tähelepanu piisavalt liikmesriikidele, aga teisalt ka Euroopa Liidu võimekusele töötajaid kaitsta. härra Šam-, Kalvi Šambon, palun. Gracias, senora presidenta. aitäh, esinaine ma teen lühidalt. seda sellepärast, et proua Harkin juba tegelikult äh, Alde nimel sõna võttis. ja ma olen nõus sellega, mida ta ütles, aga nüüd tulles tagasi veidi selle juurde, mida eelkõnelejad ütlesid ma olen põhimõtteliselt umbes kaheksakümne protsendi ulatuses eelkõnelejatega sama meelt. ma arvan, et me ei tohiks seda Tööjõuametit vaadata kui midagi sellist, mis kuidagi, kuidagi hakkab sekkuma liikmesriikides toimuvasse. me oleme näiteks näinud, kuidas mõningate agentuuride puhul tekivad konfliktiolukorrad. oluline on võtta teadmiseks, et erinevates liikmesriikides on tööturud klimaatilistel, kultuurilistel või mis iganes põhjustel erinevad ja väga suure tõenäosusega nad ka jäävad teineteisest erinema. igal tööturul on omad ajaloolised struktuurid ja me ei hakka ju kõike laiali lammutama või reformima või me räägime ühest ühtsest turust, kus on väga palju liikuvust ja kus me soovime kuidagi mingisuguseid ühiseid äh, olukordi ühtlaselt reguleerida, siis tähendab seda, et meil peaksid olema mingisugused miinimumpõhiõigused töötajate jaoks kehtestatud. me räägime ikkagi sellest, et Äh, et me loome sellise üldise ameti, mitte et me hakkame üksikasjalikult sekkuma iga riigi tööturul toimuvasse. ja sellepärast ongi Euroopa tasandil tarvis uuesti läbi vaadata, mis on saavutatud, mis on toimunud, millist mõju on üks või teine asi omanud. minu meelest on siinkohal oluline see, et me justkui koondame midagi kokku selge see, et me ei tule mingisuguse täiusliku struktuuriga välja, aga see võiks olla meede, millest on kasu Euroopa kodanikele, Euroopa Liidu eh, töötajatele ja see võiks olla midagi sellist, mis käib kaasas vastavalt sellele, kuidas toimuvad mingid arengud või kuidas me omandame uusi kogemusi, et see ikka kogu aeg vastaks meie vajadustele ja võtaks arvesse just kõike, kõiki neid horisontaalseid teemasid me peame suhtuma väga ettevaatlikult sellesse, kui me anname Tööjõuametile kõik need suured ülesanded täita, jõustamine, erinevad analüüsid. minus tekitab muret see, mida osad inimesed sellele ametile välja pakuvad. näiteks öeldakse, et amet peaks mingeid uurimusi läbi viima, aga seda teeb nüüd CDFOP või Eurofond, Eurofond või, või mingi teine üksus jah, on võimalik koordineerida seda uurimistegevust, aga ärgem jõudkem selleni, et, et Tööjõuamet ise hakkab neid uurimusi läbi viima. ei ole mõtet dubleerida neid asju. keegi juba tegeleb sellega, nii et Tööjõuamet ei pea sellega tegelema, olgem ettevaatlikud. aitäh teile. mulle näib, et rohkem sõnasoove hetkel ei ole kas tõesti keegi ei soovi sõna võtta? selge, võib-olla siis äh, tööhõive peadirektoraadist keegi, Euroopa Komisjon, palun. aitäh, proua esinaine, mina olen tõepoolest tööhõive peadirektoraadist. lühidalt tahan öelda järgmist. esiteks, minu tänusõnad tänusõnad selle eest, et me saame siin täna esimest korda arutada seda kõike. suur tänu härra raportöörile, kes ütles, et äh, tõepoolest komisjon päris algusest peale on pakkunud välja väga ambitsioonika ajakava ja te olete sellest kenasti kinni pidanud. veel kord suur tänu selle eest. ma tean, et meil on kõik need tähtajad juba kummitamas ma tean, et äh, väga palju tööd tuleb tõhusalt ära teha, te olete seda teinud ja suur tänu lisaks äh, tahan tänada teie suure toetuse eest. sellele olete raportis juba viidanud. loomulikult on meie ja teie lähenemises omad erisused, aga kui me seda saame läbi arutada, siis saab teil olema selge mandaat ja loomulikult ootame huviga seda arutelu. ja ma kohe ka lõpetan kuulasin seda, mida te siin rääkisite, mida te kommenteerisite raporti kohta, et meil on need erisused, ütlesite, aga me peame edastama täiendavat teavet nende ettepanekute kohta, ka ülesannete kohta. üks esimene ülesanne, mille me Tööametile oleme välja pakkunud, on see teavitamisülesanne ja siis on üks ülesanne veel see lihtsustamise ülesanne või vabandust, ähm, vahemeheks olemise ülesanne, juhul kui on mingisugused probleemid või häired tööturul. lisaks viide lisa, äh, lisaväärtusele ja sellele äh, nii-öelda teatava äh, erinevatele elementidele, mida tuleb arvesse võtta, siis te viitasite ka sellele platvormile. me kõiki neid teemasid suurima heameelega teiega ka arutame meie ettepanek on selline suur tervikpakett, mille eesmärk on tagada olemasolevate reeglite kohane jõustamine. kui meil on Euroopa Tööjõuamet, mis pakub ka teavet ja abistab ka liikmesriike teabe esitamisel, siis see on ka osa sellest preventatiivsest tegevusest, mis on Tööjõuameti tege-, eesmärgiks. nii et veel kord suur tänu teile oleme igati olemas ja valmis jätkama teiega arutelusid nii ra raportööriga kui ka ra variraportööridega. hoiame ühendust, aitäh! aitäh! ajakava on järgmine. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on seitsmeteistkümnes juuli ehk siis homme, ei siiski järgmisel nädalal, seitsmeteistkümnendal juulil keskpäeval ning muudatusettepanekud vaatame läbi kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal augustil ning hääletame siin komisjonis kaheksateistkümnendal oktoobril. ja millal me täiskogul seda arutame, see otsustatakse hiljem. härra Lennars, kas te soovite ka veel midagi lisada? lihtsalt nii palju, et kui te ütlete, et homme on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, siis ma olen nõus, kui teised kolleegid on nõus see oleks selline tõesti enne suvepuhkust selline hea kergendus, aga ma arvan, et see ei lähe läbi. hästi, läheme siis edasi. päevakorrapunkt on ka number üksteist, mis puudutab liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitset. arvamuse koostaja on härra Silikiotis, aga teda asendab Riina Ronja Kaari, nii et et äh, ma annangi sõna kohe proua Kaarile, palun. aitäh, esimees. kõigepealt tahan oma kolleegi Silikiotise nimel vabandada, tal ei olnud võimalik täna siia tulla, aga ta edastas mulle märkused äh, mida teile edastada ja ma tahaksin veel toonitada, et meie fraktsioon väga täpselt jälgib seda arutelu, sest meie jaoks on tegemist väga tähtsa aruteluga. peame rääkima sellest, kuidas rikkumistest teatajaid paremini kaitsta. see direktiiv on suurepäraseks aluseks järgnevale tööle. siin on ka tõstatatud küsimusi, mida me arvamuses üritasime käsitleda ja me üritasime nii vähe kui võimalik muudatusettepanekuid teha selleks, et keskenduda kõige tähtsamatele punktidele. ja need kuus kõige tähtsamat punkti on järgmised. kõigepealt peame hoolitsema selle eest, et rikkumistest teatajate anonüümsus äh, garanteeritakse. teiseks on meie arvates väga tähtis, et tuleb ka laiendada direktiivi kohaldusala selleks, et ka valitsusasutustes töötavad informaatorid saaksid kaitse. see tähendab seda, et ka ametnikel oleks kaitse vastavalt sellele direktiivile. punkt number kolm. me soovime suuremat informaatorite kaitset kogu Euroopas ja raportöör äh, leiab, et meil oleks vaja organisatsiooni Euroopa Liidu tasandil selleks, et ka Euroopa Liidu tasandil saaksime informaatoreid kaitsta. neljandaks, meil on vaja ka spetsiaalset menetlust informaatorite kaitseks, see tähendab seda, et rikkumistest teataja äh, saaks hoiatada nii ettevõtte sees kui ka pöörduda äh, ametivõimude poole. et alati oleks võimalik ka siis nii-öelda organisatsioonisiseselt rikkumistest teatada. nüüd viiendaks, äh, uuesti kohaldusala, me peaksime siin tõesti kõikide töövõtjate huvidega arvestama, ilmselgelt tööõigus on siin kõige tähtsam, aga me peaksime arvestama ka teiste seaduste ja strateegiatega, mis töövõtjate jaoks on tähtsad. ja kuuendaks, äh, rikkumistest teatajate roll. rikkumistest teataja ei pea ilmselgelt kas siis mõnes ettevõttes või ametivõimus, mille kohta ta infot annab, töötama. tegemist võib olla ka kellegagi, kellel on kuidagi, eh, kes on kuidagi seotud mõne ametivõimu või ettevõttega, tal on mingid huvid ja meie fraktsioon teeb selle kohta ka muudatusettepanekuid. meie leiame, et me peame olema ettevaatlikud selleks, et äh, see ettepanek, mille me välja töötame, ei muutuks rikkumistest teatajate jaoks liiga keeruliseks. ja sellepärast on väga tähtis, et kõik ametiühingud oleksid kaasatud sellesse protsessi. me ootame juba muudatusettepanekuid, tulevast arutelu ja me oleme veendunud, et meie komisjon teha suurepärase arvamuse, millega me saame rikkumistest teatajaid kaitsta. aitäh! aitäh! David Kaasa on üks variraportööridest, aga teda ei ole kohal, nii et kas keegi asendab teda? ei. siis Michal Tetjen, palun, variraportöörina. aitäh, esimees. ma arvan, et ükskõik, kas me räägime siin Panama dokumentidest või Luxi leketest, see dokument on tähtis ja tegelikult ka öö, äh, õiguskomisjoni kolleegi öö, äh, algatusraport toob selle väga selgelt välja. ja nüüd on tegemist arvamusega, kus me keskendume nii avalikule kui ka erasektorile ja me räägime nii äh, organisisestest kui ka organi väl-, välistest rikkumistest teatamisest. on täiesti selge, et sotsiaalpartnerid tuleb sellesse süsteemi kaasata. siin minu arvates ei lähe arvamus piisavalt kaugele ja see direktiivi ettepanek äh, sisaldab äh, siin ainult teatud rikkumisi teatud Euroopa õiguse äh, valdkondades, äh, seda tuleks laiendada ja üleüldiselt töövõtjate õiguste rikkumised on siin täiesti puudu ja minu arvates on see punkt äh, selline, mida tuleb muuta, sest kui see jääb niimoodi, siis see ei ole meie jaoks vastuvõetav. peale selle õiguslik alus lähtub jällegi siseturu tugevdamisest minu arvates jääb sellest väheseks. see võib endaga kaasa tuua täiesti absurdseid olukorda. tööandja võib näiteks teada anda, töövõtja võib teada anda, et loomakaitseõigusi äh, on rikutud, aga ta ei saa näiteks öelda, et tema enda õigusi on rikutud. ma arvan, et me tõesti peaksime vaatama, kuidas me kõik need erinevad juhtumid kaetud saame ma arvan, et te näete, et siin on tõesti väga palju võimalusi, muudatusi ja parandusi sisse viia ja sellepärast ootan juba koostööd äh, siis, kui raportöör jälle on tagasi. aitäh! Uh, härra Hots esindab äh, ECR fraktsiooni variraportöörina. Dziękuję bardzo. E, mój przedmówca wymienił Panama Papers, e, aferę LuxLeaks. Ja aitäh. Cambridge Analytica czy też sprawa Jacoba Gui przeciwko Republice Mołdawii. Panama dokumendid on suurepärane näide, aga Cambridge Analytica samamoodi ja ka Dieselgate, nii et tegelikult kõik need juhtumid näitavad, et meil on vaja rikkumistest teatajaid ning üleilmastumise probleemiks on ka see, et äh, ühiskonnas on kasvanud ahnus, ahnus raha järele ning raha valitseb maailma. just sellepärast ongi meil vaja neid rikkumistest teatajaid. Need muidugi selliseid, kes tegutsevad siis äh, avaliku huvi nimel kodanike ja ühiskonna kaitsmiseks ja sellepärast ongi meil vaja meetmeid, rikkumistest teatajate kaitseks. on teatud märkused ka minul selle direktiivi kohta ja ka mõned kõhklused. kõigepealt ähm, lõige üks, kus räägitakse sellest, et keskendutakse ainult teatud valdkondadele. meie teeme ettepaneku, et neid valdkondi laiendataks. et kui me räägime siin näiteks äh, võima-, liikest piinamismeetmetest, siis artikkel neli, äh, lõige neli, vabandust, siin on kirjas, et äh, avaliku sektori organid tuleb kaasata, samamoodi kohalikud omavalitsused, kui seal elab üle kümne tuhande inimese. meie leiame, et kõik kohalikud omavalitsused peaksid olema kaasatud, äh, ka sellised, kus on vähem kui kümme tuhat elanikku sest ka sellistes kohalikes omavalitsustes äh, võib olla palju loodusvarasid ja võib tõesti tekkida siis kiusatus äh, midagi ebaseaduslikku ette võtta. ja lõikes kolmteist tuleb välja, et äh, rikkumistest teatajaid kaitstakse ainult siis, kui nad lihtsalt pöörduvad siis ettevõtte väliste organite poole kui eh, nii-öelda siseorganite võimalused on ammendatud. me leiame, et kui on mingi konkurentsi rikkumise olukord, siis tegelikult on ju teada, et eh, siseteavituses pole mitte mingit kasu ja see võib ka rikkumisest teataja jaoks eh, olla väga riskantne, just sellepärast tuleb seda veel kord arutada ning ka mina leian, et et Poola kohe kindlasti toetab seda ettepanekut, aga meil, meil äh, Poolas võib tekkida probleeme rikkumistest teatajate kaitseprogrammi loomisega, sest meil on siiamaani olnud väga halvad kogemused äh, nõndanimetatud informaatoritega Äh, tegemist oli pigem mitteametlike kaastöötajatega kommunistlikul ajal, nii et äh, meil on lihtsalt äh, siin väike probleem sellega, et ei usaldata selliseid inimesi, kes infot välja lekitavad ja me oleme seal väga-väga ettevaatlikud ja meil on tõesti vaja kõigepealt ühiskonnast äh, teha suurt teavituskampaaniat ja selgitada, et rikkumistest teataja on pigem äh, selline väike kangelane või väga usaldusväärne kaastöötaja. lihtsalt Poolas suhtutakse sellest täie, sellesse täiesti teistmoodi, sest me mõtleme kommunistlikule ajale, kus isegi kodus ei olnud võimalik teatud asjadest äh, rääkida, sest ka seintel olid kõrvad meil on näiteks seaduseelnõu Poolas välja töötatud informaatorite kaitse kohta, aga võin teile öelda, et tegemist on väga keerulise küsimusega Poola jaoks, aga me siiski toetame selle direktiivi väljatöötamist, aitäh! suur tänu, väga huvitav oli seda kuulda, nüüd Yana Toom, palun! aitäh! Te olete võib-olla ainus komisjoni esimees, kes teab, et mu nimi, perekonnanimi on Toom ja mitte Tuum, nii et aitäh! suur tänu raportöörile tehtud töö eest ja ma tahan ka teha mõned kommentaarid. ausalt öeldes mu positsioon ei ole väga mugav, sest ma ei toeta eelkõnelejaid. minu Äh, isiklik kogemus on võib-olla teistsugune kui teistel rahvasaadikutel, sest ma tõusin Nõukogude Liidus, ka Poola kolleeg mainis siin kommunismi, mina elasin režiimis, kus äh, pealekaebamist äh, soodustati ja mitte ainult poliitilises mõttes, Nõukogude Liidus oli ka korruptsiooniprobleeme ja ma olen täiesti veendunud, et kui me julgustame pealekaebamist või rikkumistest teadamist, siis see võib olla ohtlik, sellepärast et ühe kogukonna elu põhineb vastastikusel usaldusel Euroopa Liidu kodanike institutsioonide avalik ja õiguslike organite suhted peaksid põhinema ka usaldusel ja ma olen veendunud, et on tõesti olukordi, kus on vaja rikkumistest teada anda, me kõik teame seda. meil on näiteid selle kohta palju, aga me siiski ei peaks julgustama sellistele tegudele kui tegemist on tähtsate küsimustega, me peame olema väga ettevaatlikud, et me selle direktiivi kohaldusala ei laiendaks ilma õigustatud põhjusteta ja sellepärast eh, ma ei ole selle poolt, et me näiteks siin tööõiguse rikkumistele selle laiendaksime. just rääkisime siin Tööjõuameti loomisest ja sellest, mis toimib ja mis mitte. rikkumistest teataja ei tohiks olla anonüümne, sellepärast anonüümne äh, pealekaebamine ei ole tõhus ja ka ebamoraalne. teataja peab alati ka oma nime teatama, ma ei saa olla nõus sellega, et siin on andmekaitsega tegu. anonüümne pealekaebamine oli keelatud isegi Nõukogude Liidus, ma ei võrdle nüüd seda kahte liitu, kallid kolleegid, ma lihtsalt räägin nendest kogemustest, mis meil oli me peame arvestama sellega, et äh, rikkumiste teat-, rikkumisest teatamine võib olla õigustatud või mitte ja rikkumistest teatajate kaitse peab olema tagatud, aga samal ajal on väga lihtne kellegi, mõne ettevõtte või organisatsiooni mainet kahjustada ja sellepärast ma toetan komisjoni seisukohta, sest siin on ette nähtud menetlus äh, selle kohta, kuidas kõigepealt organisiseselt infot anda ettevõttel või organil peab olema võimalus infot kontrollida, lahendusi leida ja sisekontroll võib endaga kaasa tuua selle, et äh, pöördutakse väljapoole äh, sellepärast, et soovitakse ettevõtteid kahjustada, me peame hoolitsema sellest, et me ei tee, duplitseeriks siin juba seda, mis meil on olemas. ma ütlen, et meil on juba petitsioonide komisjon Euroopa Parlamendis ja ka kontrollikoda, mis kontrollib ka ju seda, kas Euroopa Liidu õigusest peetakse kinni või mitte. ja kui me soovime seda Euroopa Liidust sisse viia, siis võib-olla peame mõtlema ka selle peale, et, et me hakkaksime siin laiendama seda ka kolmandatele riikidele, millega meil on assotsieerimislepingud, kui me räägime maksumaksja raha kasutamise, siis peaksime kutsuma üles ka oma partnereid, kes saavad väga palju maksumaksja raha sarnaseid menetlusi läbi viima ja me peaksime siin olema väga ettevaatlikud, kui me eh, nüüd vaatame läbi seda direktiivi ettepanekut, me peame Euroopa Liidu huvisid ja erinevate sidusrühmade huvisid kaitsma. Thank you. Jean. aitäh, järgmisena Jean Lambert, palun, kas te soovite sõna saada yeah,? aitäh, esimees, suur tänu raportöörile. ma arvan, et äh, ta andis meile väga hea aluse töö jätkamiseks ja väga huvitav oli kuulda erinevaid vaateid teistelt liikmetelt, erinevaid kogemusi ja seda, kuidas see väga tähtis meede, vähemalt meie fraktsiooni jaoks, va-, äh, vajaks siis tutvustamist ja kuidas seda siis ka sisse viia, seda meedet. me üri-, peame mõtlema, milliseid huvisid me üritame siin kaitsta, siin on toodud juba näiteid äh, LuxLeague'i Luxileked, Panama dokumendid ja muud juhtumid, eh, kus me nägime, et tegemist oli tõesti avaliku huvi rikkumisega ja tõstatusid väga tähtsad küsimused eh, selle kohta, kuidas teatud menetlusi läbi oli viidud. ma arvan, et eh, meie fraktsiooni jaoks on tegemist väga tähtsa algatusega, meil on väga hea meel, et komisjon selle algatuse tegi me jagame kõhklusi õiguslikkuse aluse kohta ja kõik ka selle kohta, mis puudutab tööõigust. me teame, et on juba erinevad ametid ja ametivõimud, aga kui me mõtleme selle peale, et meil on täiesti süstemaatiline seaduste rikkumine, siis ei ole ka mitte mingit põhjust seda valdkonda välja jätta. nüüd see halbade ka kavatsustega rikkumisest teatamine, ma arvan, et liikmesriikidel tegelikult on juba menetlused selle kohta, kui üritatakse nimelt kellegi mainet kahjustada. siis kas mõne ettevõtte või üksikisiku, nii et ma tõesti ei leia, et siin oleks lisakaristusi vaja, nagu välja pakuti ja samamoodi tuleks kaitsta mitte ainult rikkumistest teatajaid, vaid ka neid inimesi, kes teda ümbritsevad ja siis info andmine ka rikkumisest teatajale, et kui nad on äh, rikkumisest teatanud, et nad ei peaks siis äh, nii-öelda infosulgu ja peaks mõtlema, et kuhu on jõutud ja kuidas see kõik teda mõjutab. see töö on meie jaoks kõik väga tähtis, aga siin äh, tõstatati juba ka küsimusi äh, ameti suuruse kohta ja me tõesti ootame nüüd teiste fraktsioonide ettepanekuid selleks, et ka neid läbi vaadata, aitäh! Can... aitäh! EFTD fraktsioonist ei tundu kedagi kohal olevat, kuidas on lugu ENF-i fraktsiooniga, kas keegi esindab ENF-i fraktsiooni? ei, härra Hots, palun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 me peame hoolitsema tasakaalu eest. meil on vaja õiguslikke norme, millega me saaksime hoolitseda selle eest, et mingeid absurdseid või valet infot edasi ei antaks. me räägime siin mainest, mainekahjust ja reeglitest. me toonitame seda ju kogu aeg, et isik kelle kohta rikkumistest teataja infot annab, peaks saama ka õiguse õiglasele menetlusele. ja me oleme ka öelnud, et kaitse peaks sõltuma sellest, kas rikkumisest teataja edasi antud info oli ka tõesti õige. ei saa olla nii, et igaüks, kes mingi absurdse info edastab, on kohe siis ka rikkumisest teataja ja saab vastava kaitse see toob endaga kaasa pikad kohtuprotsessid ja siis kaitstakse veel neid isikuid. ma olen nõus sellega, mida proua Toom just äsja ütles. me peame olema väga ettevaatlikud. aga ma arvan, et meie järgnevates aruteludes saame ka need probleemid lahendatud ja saavutame siis ka tasakaalu aitäh nende sõnavõttude eest, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on äh, kaheksateistkümnes juuli keskpäeval ja me vaatame muudatusettepanekuid läbi kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal augustil. hääletus meie komisjonis toimub kahekümne neljandal septembril ning õiguskomisjonis kümnendal oktoobril. Läheme siis edasi, päevakorrapunkt number kaksteist, Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve. kõik jaod. lühike sissejuhatus minu poolt, sest äh, olen arvamuse koostaja. üheksateistkümnendal juunil võtsime vastu arvamuse kolmepoolsete läbirääkimiste mandaadi kohta andsime juhised siis eelarve Äh, üle läbirääkijatele ja mina oma arvamuses toon välja tööhõivealased prioriteedid. eelarverida, mis puudutab sotsiaalset dialoogi ja meetmeid sotsiaalpartnerite jaoks, on meie jaoks kõige tähtsamad, kui me räägime sotsiaalpartnerite kaasatuse tugevdamisest just majanduspoolaasta raames ja sotsiaal- võrdsete õiguste harta rakendamisest ja meil on kahju sellest, et makseassigneeringuid komisjon oma ettepanekus vähendas, eriti mis puudutas siis tööstuslikke suhteid ja sotsiaalset dialoogi ja suure tõenäosusega tööhõivekomisjon teeb muudatusettepanekuid selle kohta, et makseassigneeringuid selles valdkonnas suurendada. nagu ikka lükkame tagasi, eh, et sotsiaal- ja tööhõive ning sotsiaalse kaasatuse valdkonnas eelarveridasid kärbitakse. peale selle on meil vaja korralikku tasakaalu ka maksekohustuste ja eh, väljamaksete osas, sest tähtis on, et eh, need poliitikad saaksid ära kasutada kogu oma potentsiaali ja sellepärast me oleme siin teatud suurendusettepanekuid teinud komisjoni ettepanekule kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve jaoks siis võrreldes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve summadega. ja me jääme väga tähelepanelikuks, ootame ära nõukogu seisukoha, peame hoolitsema selle eest, et meie vastutusalas olevaid eelarveridasid ei kärbitaks nüüd Tööjõuamet, seda me arutasime ka juba täna. minu ja ka eelarvekomisjoni eh, liikmete seisukoht on selge. ei, et uusi ameteid tuleb luua nii-öelda värskete vahenditega ja me peaksime vältima vahendite ümberpaigutamist, eriti just teistelt ametitelt vahendite äravõtmist. ja sellega avangi kohe arutelu ja annan sõna variraportööridele, kui keegi neist kohal on, näen, et härra Didier on kohal, nii et annangi teile sõna. aitäh, proua esimees ja raportöör. kuna me nüüd jõuame uude etappi selle raportiga äh, muudatusettepanekutega, siis tahaksin tänada teid ja teie meeskonda, kuna äh, meil on olnud konstruktiivsed mõttevahetused, meil on olnud ähm, mõni äh, tund tagasi äh, äh, äh ka kohtumine ja teeme väga hästi koostööd. algusest peale mm, Rahvapartei on soovinud äh, panna rõhu nendele elementidele, mis on meie arvates võtmetähtsusega ja mis meie, mis on ka üheksateistkümnendal juunil meie komisjonis vastu võetud äh, raportis olid võtmetähtsusega näiteks, et me ei ole nõus, äh, kui vähendatakse tööhõive ja sotsiaalküsimuste eelarveid ning äh, et meie meelest on prioriteet noorte tööpuuduse vastu võitlemine ja pikaajalise töötusega võitlemine ning sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastane võitlemine ning et äh, struktuurifondide vahendeid tuleks kasutada äh, tõhusamalt, et äh, see Euroopa Liidu väga oluline poliitika saaks kas-, jõuaks oma täieliku potentsiaali ärakasutamiseni ning noorte tööhõive algatus, mille äh, kulukohutused peavad jää-, kulude assigneeringud peavad jääma samale tasemele, aga on veel üksikasju, mida saaks meie arvates parandada. eelkõige mõtlen siin sellele, et õiglane oleks tunnustada seda, et äh, väiksel määral on komisjon teinud ettepaneku suurendada sotsiaalse ja territoriaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse vahendeid. see vastab just sellele, millega meie siin komisjonis tegeleme ning teiseks ma vägagi kahetsen seda, et Eurose programmi vahendeid on vähendatud kahekümne seitsme koma viie protsendi võrra ning sama käib ka makrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse programmi kakskümmend kolm protsenti on vahendeid vähendatud. me oleme selliste vähendamiste vastu ning see võiks ka tekstis äh, olla ära toodud pärast seda, kui me oleme esitanud muudatusettepanekuid, sest meie arvates need programmid, mis äh, on e-, ette nähtud äh, tööhõive edendamiseks või sotsiaalse ettevõtluse vähendamiseks, peaksid kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal olema vähemalt sama suured kui kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja mis puudutab pilootprojekte, siis äh, mul on väga kahju, et komisjon mõningate projektide puhul ei ole äh, sama mm, palju vahendeid ette näinud. näiteks mõtlen siin proua Clooney äh, pilootprojekti, mis puudutab töö, metastaase ja, mm, ja töökoht, töökohtade vahe, metastaaside ja töökohtade vahelist sisu, äh, seost ja et äh, see on saanud äh, hinnangu D ja et see hinnang ei ole kooskõlas meie kolleegi poolt tehtud tööga, me nõuame uut hindamist, ehkki me teame, et selle saavutamine, saavutamise šansid on minimaalsed ning lõpetuseks ennustan äh, Äh, eelarvepädevate institutsiooni, et need äh, pilootprojektid, mis on saanud A või B hinnangu, peaksid kohe käiku minema ja äh, sellepärast, et pilootprojektid võivad tööhõive valdkonnas või sotsiaalse kaasatuse valdkonnas tõesti väga häid tulemusi anda ning seetõttu on väga oluline nendega kiiresti edasi liikuda, sellepärast et me teame, et Euroopa Liidus on sotsiaalküsimused tõesti väga pakilised, aitäh! Uh, aitäh ja nüüd saab sõna SD fraktsiooni nimel proua Jongeerius ja räägin meie variraportööri äh, nimel ja mm, härra Gutierrez Prieto nimel ja üldiselt peaks olema selge, et me loomulikult toetame meie äh, esimehe Marita raportit, äh, kuna, arvamust, kuna peamised prioriteedid on siin tekstis ära toodud, aga te ju tunnete meid, me üritasime seda arvamust veelgi paremaks muuta, seda täiendada, aga üldiselt ma arvan, et mis puudutab sotsiaalsete õiguste sammast ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja Euroopa Liidu sots-, äh, jätkusuutliku arengu eesmärke, siis need äh, osad on väga head Need on meie mm, juhtpõhimõtted, kui me tegeleme kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvega. meie probleemiks äh, muidugi on see, et nõukogu ehk liikmesriigid jätku, järjest rohkem äh, toovad sisse täiendavaid prioriteete ja äh, samal ajal Äh, liikmesriikide valitsused ei, on piisavalt isekad, et nad ei taga piisavaid vahendeid Euroopa Liidu poliitikate ellurakendamiseks ja see ei võimalda Euroopa Liidul ähm, me, oma äh, ülesandeid täita ja olla kodanike ootuste kõrgusel ja vastavalt äh, suurenevad siis ka ohud, et äh, inimesed on pettunud Euroopa Liidus äh, ja ei usalda seda ning meie arvamuses on võtmetähtsusega ja sotsiaalküsimuste ja tööhõive valdkonnas ähm, see, et meil on vaja luua sünergiat, äh, see ja vaja on äh, vähendada ebavõrdsust äh, kui me varem ku-, täna kuulasime komisjoni andmeid, mis puudutasid Euroopa poolaasta kohta käivaid andmeid, siis see on kõige suurem probleem Euroopa Liidus, nagu me teada saime, ja loomulikult eelarve planeerimine sotsiaalküsimustes ja sotsiaal, sotsiaal- ja tööhõive küsimustes tähendab veelgi suuremate probleemide tekistamist, kuna ebavõrdsuse probleemi on praegu juba nagunii nähtud kõige suurema probleemina. Ähm, ähm, ning Euroopa Parlament nüüd nõuab piisavat rahastust äh, selleks, et meil oleksid äh, korralikud vahendid noorte ähm, E, tuleviku kujundamiseks, ükskõik kas tegemist on linnast, linnadest või maapiirkondadest pärit noortega, nii et noorte garantii on väga hea programm, e, loodetavasti ajutise spetsiifilise probleemi lahendamiseks, aga nüüd me peame tegelema pikaajalise ebavõrdsusega, peame suunama vahendeid pikaajalistesse sotsiaalsetesse investeeringutesse ning teiseks laste tagatis. me lastegarantii, me rõhut-, nõuame, et lapse, lapsi peetaks prioriteediks, et neisse investeeritaks esimesena, et kui ebavõrdsust ei korrigeerita poliitiliste meetmetega, siis tekib oht, et suur osa järgmisest põlvkonnast äh, muutub tõrjutuks, Euroopa peab tagama võrdsed võimalused tulevaste põlvkondadele, looma me-, mehhanismid, mis tagavad selle, et kõigil isikutel on vajalikud vahendid äh, ja vajalikud äh, teenused kättesaadavad selleks, et areneda ja muutuda väärtuslikeks ühiskonnaliikmeteks ning samal ajal tuleb vahendada, vähendada vaesust, eelkõige laste vaesust, seda on kõige paremini võimalik saavutada niimoodi, et tuleb äh, tagada pikaajaline sotsiaalne stabiliseerumine, laste garantii on väga oluline sotsiaalne reform, seda tuleks ka äh, pidada investeeringuks Euroopa Liidu ähm, äh, tulevikku, mis on vajalik selleks, et majanduskasvu potentsiaali saavutada ning sotsiaalne dialoog äh, me ei saa jätkata sellest, et me räägime kvali-, kvaliteetsetest töökohtadest ja palkade tõus, tõstmisest, ilma et me äh, jõupingutusi suurendaks äh, töövõtjate organisatsioonide tugevdamiseks, kuna need on väga olulised selleks, et saavutada head tasustamist, häid töötingimusi ning, ning Euroopa Solidaarsusfond praeguses sotsiaal- solidaarsuskorpuse puhul me väidame, et uusi äh, algatusi ei ole mõtet äh, teha, kui ei ole olemasolevaid õigusakte rakendatud ja praeguse, praegu ei ole mingit selgust äh, rahastamise allikate osas selle algatuse puhul ja seetõttu meie arvamus peab selles küsimuses olema väga selge, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna ECR fraktsiooni nimel proua Trebesius. aitäh, esimees. Euroopa Liidu üldeelarve kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks on äh, napilt äh, sada kuuskümmend kuus miljardit eurot äh, maksekohustuste osas seda, tegemist on väga suure summaga ja võttes arvesse Brexitit ja võimalikke äh, kaubanduskonflikte, siis on äh, seda endiselt üsnagi palju. Euroopa Liit äh, peab seda eelarvet investeeringute eelarveks ja nii seda ka kasutatakse. põhimõtteliselt ei ole see mõte halb, aga see näitab, et ähm, meil on endiselt suuri probleeme sellega. eelarve peaks teenima eurosüsteemide, süst-, euroala süsteemide lahendamiseks äh, Äh, siin ei ole juttu sellest, et äh, raha suunatakse õigetesse piir piirkondadesse mitte et äh, seda õigesti kasutataks, me näeme, et siin kantakse üle raha vaesematesse piirkondadesse, aga et ei ole tagatud piisav äh, vahendite kasutamise ja ja tõhususe kontroll, kohati on tegemist sellega, et lihtsalt raha äh, tuleb üle kanda, see ei ole õige lähenemine, meil on vaja rohkemat kontrolli, meil on vaja suuremat omavastutust, suuremat eelarvedistsipliini, Euroopa Liit üritab riiklikult planeeritud ähm, tööstuse struktuuri struktuure äh, säilitada vastavalt Prantsuse äh, eeskujule, see ei saa olla õige tee. Euroopa Liidu institutsioonid äh, teeksid paremini, kui nad laseksid rohkem mõjuda turujõududele ja vähendaksid bürokraatiat, sellest oleks inimestel tõesti kasu, see oleks võimalus VKI-de jaoks ja tööstuse jaoks luua uuesti töökohti, sellepärast et poliitika ei loo töökohti, vaid töökohti loob endiselt turg sotsiaalsete õiguste sammas on poliitiliste kavatsuste deklaratsioon, mitte midagi rohkemat tegemist ei ole äh, seadusega, aga mm, paljudes kohtades äh, tehakse nägu, nagu tegemist oleks rohkemaga. Äh, seda kasutatakse alusena selleks, et õigustada hiiglaslike summade kasutamist ja kuna ma ei taha alati viriseda, tahaksin ma midagi positiivset ka välja tuua, nimelt et see eelarve tugevdab Euroopa piiride kaitset, see on ka meie sotsiaalsete süsteemide kaitse ja õige on see, et et rohkem äh, raha antakse selleks, et sõjapagulasi Türgis äh, korralikult majutatakse ja tulen tagasi alguse juurde, praegune mm, finantsolukord on üsna hea, aga asjaajad võiksid olla ka halvemad, me peaksime väga põhjalikult analüüsima, kuidas me neid nappe vahendeid mm, kasutame, vaja on kontroll, paremat kontrolli äh, üksikute programmide osas, siin räägiti juba noorte äh, algatusest, neli aastat ma olen ikka ja jälle nõudnud, et äh, noorte algatuse puhul tuleb äh, Ähm, ka ähm, tagada kontroll, et me saaksime teada, millised, et kas äh, vahendeid on korralikult kasutatud, siin on olla, äh, komisjonis ollakse alati selle vastu, me peaksime äh, väga hoolikad olema Euroopa maksumaksjate vahendite kasutamisel ja mida teha äh, lähenemise osas, raske on saavutada lähenemist, euroalas äh, on tegemist pigem vastupidise tendentsiga ja siin üritatakse ikka ja jälle rohkem raha üle kanda vaesematele piirkondadele, meil on vaja aga äh, olla valmis selleks, et Äh, olukorrad võivad muutuda, ma arvan, et ma üritan toetada raportööri konservatiivsete lahe, äh, muudatusettepanekutega, aitäh! aitäh ja Jean Lambert Roheliste fraktsioonist, palun! aitäh! teen väga lühidalt, sest üldiselt äh, Äh, mm, oleme nõus äh, teie lähenemisega. Äh, see teema, mis just üles tõusetus noorte tööhõive algatus, meie meelest on see ka väga oluline meil on vaja aga Kontrollikoja äh, algatust kuuld- äh,, arvamust kuulda võtta, et äh, selleks, et äh, e-, eesmärke saavutada, on vaja suuremat rahastust ja vaja on äh, tagada see, et raha kasutatakse hästi, meil on vaja selle juurde tagasi tulla aeg-ajalt, aga liikmesriigid tõesti vist väga ei taha seda kuulda võtta see on oluline, minu meelest on oluline ka praegu see, et äh, me ei vähendaks tööhõive ja sotsiaalvaldkonna kulutusi, sest äh, neid on endiselt väga vaja. kui liikmesriigid tahavad rohkem raha kulutada teistele asjadele, siis nad peaksid üldiselt mõtlema, milline on nende lähenemine, lähenemine eelarvele, sest meilt palutakse alati, et me teeksime vähema rahaga rohkemat aga mm, tõesti ähm, sellel on omad piirid, me tahame, et äh, vahendite äh, mahtu säilitatakse ja tööhõive algatusele ette nähtud vahendid säilitatakse mm, ja teeme selle kohta ka muudatusettepanekuid. aitäh ja tahaksin teile meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg on homme, kaheteistkümnendal juulil kell kuusteist null null. ja hääletus tööhõivekomisjonis on kahekümne üheksandal augustil hommikupoolikul. ja e, eelarve muudatusettepanekute esitamise tähtaeg e, muuhulgas PP-de ja PA-de puhul e, saadikute puhul, kes esitavad neid äh, eelarvekomisjonile ja äh, kolmekümne kaheksa allkirjaga täiskogule. Nende muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg ähm, on, on kolmekümnendal augustil ja fraktsioonide puhul kuuendal septembril. ja siis saame siis äh, selleni selgeks teha, et kas me jagame ümber selle raha, mis eelarves juba on või saame ka värsket raha eelarve jaoks. meid on sinna alles jäänud juba üsna vähe, aga ma arvan, et tegemist oli lühikese, aga olulise aruteluga siiski. ja nüüd lõpetame punkti kaksteist käsitlemise ja lähme punkti kolmteist juurde päevakorras töötajate finantsosaluse roll töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel ja annan sõna proua Veberile. aitäh. ma arvan, et kolleegid, nagu te mäletate, esimene mõttevahetus äh, oli selline, et äh, kõik fraktsioonid äh, esitasid sarnaseid äh, arvamusi selle raporti toetuseks ning esitati sada üksteist muudatusettepanekut ning neist kakskümmend kuus oli juba on, on, nende alusel on koostatud juba kakskümmend kuus kompromissmuudatusettepanekut, eile oli äh, per-, äh, töö, kaastöötajate tasandi kohtumine ja väga paljudes asjades äh, lepiti kokku sellel koosolekul ning variraportööride kohtumine on kokku lepitud kahekümne kaheksaks, kaheksandaks augustiks, kus me arutame samuti kompromissmuudatusettepanekuid. ja nagu ma algusest peale on, olen öelnud, äh, mõte ei ole selles, et meil oleks äh, Euroopa tasandil õigusakt äh, töötajate finantsosaluse kohta, vaid me soovime õppida olemasolevatest headest tavadest, mis on mingites riikides olemas, tegemist on siin pigem suuniste andmisega ko, kogemuste vahetamisega ja on ka mõned asjad, millele peame pähe, tähelepanu pöörama. tõenäoliselt kõige olulisem nende hulgas on see, et töötajaid tuleb koolitada nii, et nad mõistaksid, mida see finantsosalus tähendab sest me loomulikult ei saa eitada, et sellega võivad olla seotud riskid nii et on vaja, et nad saaksid aru kõi-, nii plussidest kui miinustest äh, sellise finantsosaluse puhul ja seda võivad teha loomulikult ettevõtjad ise, aga meie arvame, et äh, liikmesriikidel on kohustus äh, adekvaatselt seda selgitada ja esimest korda on mainitud, et äh, ei nõustuta mitte mingisuguse diskrimineerimisega, et kõigi töötajate puhul peaks finantsosalus olema lubatud ja veel üks oluline aspekt on seotud sellega, et kui palju teavet on võimalik jagada kõigiga ja mis ajahetkel, sest äh, see võib olla väga tundlik teema. näiteks kui tahate mm, ettevõtteid börsile viia, siis te ei saa kogu infot äh, avalikustada. aga see on, siin on muidugi äh, tegemist sellega, et ähm, mis on siis asjakohane ja mida ei tohiks kuritarvitada. ta-, täna tahtsingi nüüd seda kõike öelda teile ja loomulikult kuulan tähelepanelikult kolleege, kes osalevad selle raporti koostamisel. aitäh ja annan siis nüüd sõna Agnes Jongeeriusele, kes äh, asendab Eveljan Pavelit SD fraktsioonis. Sorry, it's, it's the end of the day, excuse me. no on tööpäeva lõpp, vabandage, ütleb kõneleja keegi on siia jätnud oma hääletuskaardi masinasse, ütleb proua Jongeerius. E, Emilian Paveli nimel ta palus vabandada, et ta ei saa täna siin arutelul osaleda ja andis mulle oma märkused ja nii tema seisukoht selles küsimuses on, et ta peab töötajate osa, finantsosalust kasulikuks võimal-, äh, töötajatele ja ettevõtetele, kui töötajaid kaasatakse konsulteerimisse ja öö, äh, otsuste langetamisse ja kui vaskavad äh, skeemidega käib kaasas ka korralik koolitus ja teavitamine, mis puudutab ähm, plusse, siis me tahaksime mainida jätkusuutlikku juhtimist, konstruktiivset sotsiaalset dialoogi ja teisi aspekte, nagu näiteks äh, Äh, töötajate rahulolu tööga ja erinevad äh, arenguvõimalused äh, ning omanditunde arendamine, oskuste arendamine ja ka tõhusus, kasumlikkus, aga nagu raportöör juba ka mainis, on tõepoolest vajalik see, et töötajaid korralikult teavitataks, sest sellise selliste skeemidega seonduvad ka ohud, näiteks äh, oht, et äh, kaotatakse investeering ja ka töökoht, kui äh, ettevõte läheb pankrotti. ja siis on tegemist kahekordse majandusliku kahjuga. omalt poolt tahaksime rõhutada, et töötajate finantsosaluse Äh, tulenev kasum peaks alati äh, lisanduma töötasule ja sotsiaalmaksetele, ähm, äh, mitte ei peaks see olema mingi võimalus, kuidas vähendada neid. ja Emilian Pavel tahaks rõhutada, et sellistes programmides osalemine peaks jääma töötajate jaoks vabatahtlikuks ja see ei tohiks mõjutada nende mobiilsust või võimalust äh, kollektiivselt kohtusse pöörduda ja ta ootab äh, võimalust teiega koostööd teha ja teiste variraportööridega koostööd teha. nii et aitäh tehtud töö eest ja ootame huviga edasist äh, võimalust. aitäh ja nüüd saab sõna proua Sander. aitäh, proua esimees, äh, saabusin hilinemisega, sellepärast et majanduskomisjonis oli hääletus ja ma arvan, et te olete veidi ajakavast ette jõudnud. tahaksin tänada raportööri raporti projekti eest, mis on väga hästi dokumenteeritud, ma arvan, et tegemist on äh, tugeva alusega meie tööle ja üldiselt läheb see õiges suunas koos, see on kooskõlas meie fraktsiooni prioriteetidega, mis puudutab töötajate finantsosalust. me arutame täna sada ühteteist muudatusettepanekut, mille on esitanud meie kolleegid mina omalt poolt äh, variraportöörina Rahvaparteist äh, tahaksin meelde tuletada kolme sõnumit, peamist sõnumit, mis on olulised meie fraktsioonile ähm, nende kahekümne muudatusettepaneku puhul, mida me esitasime. ja esiteks tahaks öelda, et loomulikult töötajate finantsosalus tuleb äh, innustada ja julgustada, sest tegemist on äh, võimalusega osaleda äh, võrdsemalt ettevõttes ja see peab olema võimalik kõigis liikmesriikides. minu meelest on väga oluline, et me austaks olemasolevaid võimalusi ja olemasolevat ähm, ettevõtluskorda, aga vaja on üles ehitada võimalus vahetada teavet parimate tavade kohta, et kuidas ettevõtteid paremini kaasata. ja teine prioriteet meie jaoks e-, esmatähtis on see, et töötajate finantsosalus käiks, sellega käiks kaasas ka parem töötajate teavitamine, töötajad peaksid olema täielikult teadlikud kõigist riskidest ja eelistest, mis kaasnevad erinevate osalu, osalemisrežiimidega ning meie jaoks on oluline see, et töötajate finantsosalus jääks vabatahtlikuks ja seda eelkõige VKE-de puhul. ja loomulikult tuleb äh, tagada see, et väikeste ettevõtete puhul ei oleks ebaproportsionaalseid, äh, ebaproportsionaalselt suuri kulusid, äh, mis kaasneksid finantsosalusega. Mm. nii et äh, tõesti tahaks öelda, et ma olen väga rahul, et saan teiega koostööd teha selle raporti osas ja need arutelud, mis meil olid tehnilisel ähm, arutelul, mis toimus väga heas vaimus ähm,. ja ma olen kindel, et meie töö jätkub ka sama heas vaimus, aitäh. Thank you, Mr Gerike. aitäh, härra Gerike äh,. aitäh, proua Ülskog, lugupeetud raportöör Veeber töötajate finantsosalus võib olla tõepoolest vaimustav instrument, mis suurendab töötajate motivatsiooni ja suurendab nende seotust ettevõttega põhimõtteliselt on äh, tegemist äh, omaenda töö tulemuste kohta kihveo sõlmimisega, see võib olla näide heast töökultuurist, kus et-, töö, kus töötajad ähm, osalevad oma heade mõtete ja oma algatustega, see võib ettevõtlusvaimu tugevdada ning äh, sillutada teed ise ettevõtjaks hakkamisele, aga vaja on selgeid reegleid, seda me väljendame ka vastava raportiga. asi ei saa olla nii, et börsil noteeritud ettevõtted sunnib, ettevõtted sunnivad oma juhte ähm, osalema äh, aga me peame reegleid ka lihtsustama selleks, et ka väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel sellest kasu oleks, kui kui tegemist on jaekaubanduse või perekonnaettevõtetega, siis võib see osalus samuti anda väga uut, suurt uut hoogu ja ma soovin seda hoogu, äh, kui me seda teemat arutame, et meil oleks vähem bürokraatiat, tagatud äh, kaasotsustamine, et äh, see tagaks lisaväärtuse töötajatele, et kedagi ei kasutataks ära ja et see, need skeemid oleksid kasutatavad ka VKE-de puhul. vaielgem siin ühiselt, loogem ühine Euroopa võimalus töötajate kaasamiseks, millest oleks kasu nii töötajatel kui tööandjatel, aitäh! aitäh ja nüüd sõna proua Lambertile. aitäh! mul ei ole väga palju lisada sellele, mida kolleegid on juba öelnud, aga ma arvan, et mis puudutab äh, tööõhkkonda, siis äh, vaja on äh, kokku leppida, et kuidas ähm, äh, edasi liikuda ja aitäh raportöörile selle eest, mõningaid asju on siin juba esile tõstetud, et sellised skeemid ei tohi asendada töötasu, see on võtmetähtsusega ja et siin ei tohi toimuda ka riskide nihutamist nendele inimestele, kes tegelikult ei ole võimelised seda riski kandma, aga sellest hoolimata on tegemist millegagi, mis võib olla kasulik selleks, et äh, säilitada töötajaid ettevõttes, et kui ettevõtted on rohkem, eh, kui töötajad on rohkem kaasatud ettevõttesse, see on meie jaoks samuti väga oluline ja, ja tegelikult see muidugi tähendab ka suuremat äh, riskide jagamist, äh, et see kooperatiivide mudel, mis võib-olla ei saa piisavat tähelepanu praegu, kui me vaatame erinevaid struktuure, need on meie jaoks, meie jaoks oluliselt tähtsusega teemad on see, et see peab olema vabatahtlik, ei tohi asendada töötuht-, töötasu ning ei tohi tähendada majandusliku riski üleminekut ja liiga palju siin sellest ka oodata ei tasu, tegemist ei ole imeravimiga, mida mõned siin äh, võib-olla mm, arvavad. meie arvamus on, et see on huvitav, see võimaldab meil ähm, töötajaid paremini motiveerida, aga kui palju see toimib, sellest ma ei tea. Äh, seda ma ei tea, aga kokkuvõttes äh, on vaja edasi liikuda ja meie meelest see on huvitav lahendus. aitäh, proua Veeber, kas ka teil on nüüd võimalus veel paar sõna öelda? aitäh, kolleegid. kinnitan, et äh, kõik need asjad ja kõik need põhimõtted, mida te mainisite, on juba raportis kirjas. ja ka kompromissmuudatusettepanekute projektis kirjas loomulikult on tegemist vabatahtlikkusega, loomulikult on tegemist sellega, et, et äh, tulenev kasum peab äh, täiendama töötasu ja me ei saa töötajaid panna olukorda, mis oleks nende jaoks kahjulik ja siin äh, on tegemist mittediskrimineerimise põhimõttega ja sellega, et töötajaid tuleb adekvaatselt äh, teavitada, et nad oleksid võimelised riski mõistma sest äh, äriettevõtetega kaasnevad alati riskid ja me ei taha inimesi panna olukorda, mis on halvem kui praegune olukord aga samal ajal on tõsi ka see, et äh, liikmesriikides on olemas erinevad äh, skeemid. aga ja mulle tundub, et äh, see on võimalus, mida ei ole kasutatud nii palju, kui seda kasutada võiks, sest see kindlasti võib tuua kaasa endaga suurema stabiilsuse tööturul ja eriti aegadel, kus ettevõtetel on raskusi, võib see olla võimalus, kuida-, kuidas ettevõtteid toetada ja toetada töötajate puhul nende töökohti. aitäh ja ootan võimalust teiega koostööd teha, kui meil on kahekümne kaheksandal augustil variraportööride kohtumine ja, ja soovin kõigile väga äh, head puhkust aitäh ja vastuvõtmine Tööhõivekomisjonis on plaanitud kahekümne neljandale septembrile pärast suve siis ja täiskogule läheb see novembris. ja nüüd aitäh kõigile. tahaksin teile meelde tuletada, et homme hommikul on meil koordinaatorite koosolek kella üheksast poole üheteistkümneni ja pärast seda on meil siis meie korraline koosolek, korraline komisjoni koosolek, kus me käsitleme Euroopa Sotsiaalfondi. ja loodetavasti on meil selleks aruteluks kaks tundi ja loodetavasti mõned teist ka osalevad sellel arutelul, sest see on oluline arutelu ja sissejuhatuse teeb proua Sukova Euroopa Komisjonist ja nagu te teate, alati on võitlus äh, rahade pärast ja kuidas seda raha kulutada. nii et palun üritage kohale tulla enne, kui me tõesti suvepuhkusele läheme. aitäh tänase eest!